Eh, good afternoon, ladies. tere kõigile, daamid ja härrad. palun võtke istet. me alustame minuti pärast. nii et on veel hetk vaba aega, et leida endale mugavad kohad. To finish exciting discussion. ja et lõpetada põnevad vestlused uh,. <clears throat> All... tahaksin teid kõiki siin täna tervitada. eelkõige tahaksin tervitada siin aga voliniku ning Euroopa Komisjoni asepresidendi kandidaati proua Alenka Bratušekit. tegemist on endise Sloveenia peaministriga täna korraldame me avaliku kuulamise Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse komisjoni Giovanni Lavia juhatab Keskkonnakomisjoni ning teiselt poolt korraldab kuulamist Tööstuse, Teadusuuringute, Energeetika komisjon ja seda komisjoni esindan siin mina. tegemist on teise ühise kuulamisega ja me juhatame kuulamist koos. ma tahaksin tervitada siin teid kõiki, mõlema Euroopa Parlamendi komisjoni liikmeid, kuid ühtlasi ka kodanikuühiskonna esindajaid, vabaühenduste liikmeid, ettevõtete esindajaid ja kõiki teisi. tegemist on avaliku kuulamisega ja seda kantakse üle ka internetis, seda saab näha Euroopa Parlamendi koduleheküljel. ja loomulikult tahan siin tervitada ka kõiki eurooplasi, kes meie kohtumist vaatavad interneti vahetusel. ITRE komisjon vastutab tööstuspoliitika eest laiemalt ning ühtlasi ka äh, tööstussektori siseturu ja energiaturu toimimise eest, see puudutab ka energiasäästu, energiatarneid ning samuti taastuvenergiaid, samuti energiavõrkude ühendamise eest ja ka üle-euroopaliste energiaühenduste loomise eest Euroopa Liidus energiapoliitika kindlasti on järgmisel ametiajal väga oluliseks teemaks ja seega on väga tähtis see, mida ütleb meile proua asepresident ja volinikukandidaat. me soovime teada, kuidas ta kavatseb hakkama saada mitmete väljakutsetega. ühelt poolt räägime ju konkurentsivõimest samuti välispoliitikast, tööstussektorist laiemalt. kõik need teemad panustavad Energialiidu loomisesse. Teie kõik Envi ja ITRE kolleegid olete saanud dokumendid juba ette. tegemist on proua Bratušeki avaldusega, tema CV-ga ning ühtlasi finantshuvide avaldusega. see on läbi käinud ka õiguskomisjonist ja ühtlasi ka kirjalikud vastused kõikidele meie küsimustele. nii et äh, teil on küsimustik koos vastustega olemas. ja veel viimased sõnad enne, kui annan sõna kolleegile Euroopa Parlament annab volinikule hinnangu vastavalt tema üldistele, üldisele kompetentsile ning ühtlasi pühendumusele Euroopa Liidule ning isiklikule sõltumatusele. ühtlasi hindab Euroopa Parlament seda, kui hästi tunneb volinikukandidaat äh, konkreetset teemat ning äh, milline on tema suhtlemisoskus nüüd on sõna kaaskoosoleku juhatajal, palun. suur aitäh, härra Puusek. ka mina tahaksin tervitada siin Energialiidu eest vastutavat asepresidenti proua Alenka Bratušeki proua Bratušek on olnud olulistel ametikohtadel Sloveenias, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal valiti ta ka Sloveenia parlamenti, kus ta vastutas eelarve kontrolli komisjoni eest, edasi sai temast Sloveenia Vabariigi peaminister. tegemist oli esimese naispeaministriga aprillis kaks tuhat neliteist sai ta tervishoiuministriks komisjonis peaks ta oma vastutusalas koordineerima mitme eri voliniku tööd, ühelt poolt kliimameetmete energiapoliitika voliniku ning keskkonna- ja kalandusvoliniku tööd. proua Pradušek peaks koordineerima energiavaldkonnas tööd ning ühtlasi töötama välja kliimamuutuse vastase võitluse poliitika pikemas plaanis, pidades kinni aga äh, võtmeküsimustest, lubades seega säilitada Euroopa Liidus siiski ühtsuse koostöös ka kolmandate riikidega. ühtlasi vastutab ta äh, ka roheliste töökohtade loomise ja seda puudutava strateegia eest selleks, et Euroopa Liidust saaks liider rohelise energia valdkonnas. ja just nimelt sellepärast ongi see ametikoht põhimõttelise tähtsusega meile, Keskkonnakomisjonile. meie ammu oleme juba soovinud ju tõhusat energiapoliitikat ning vähese süsinikuheitega majandust laiemalt ja ühtlasi tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on koordineerida hästi Euroopa Liidu tööd ka rahvusvahelisel areenil kliimavaldkonnas, arvestades kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvat kliimatippkohtumist Pariisis. meie poliitika peab osutuma kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ka päriselt tõhusaks ja peame kindlasti reformima ka süsinikuturgu ning süsinikuheidete turgu ja nüüd tahaksin anda uuesti sõna härra Puusekile, et ta selgitaks meile, milline on tänase kuulamise strat-, äh, struktuur. suur aitäh sissejuhatavate sõnade eest. kõigepealt saab sõna volinikukandidaat ning asepresident sõna ITRE puhul oli ette nähtud viisteist minutit, ENVis aga kümme minutit ja me leppisime seega kokku härra Laviaga, et me teeme siis ettepaneku kõneleda kaksteist minutit, nii et see jääb sinna vahepeale ENVi ja ITRE kommete keskele. ja proua volinikukandidaat seda ka teadis ja ta on valmistunud ette just nimelt kaheteistkümneks minutiks ja tal on sõna viieks minutiks veel ka kuulamise lõpus kokkuvõtvaks sõnavõtuks. pärast sissejuhatavat sõnavõttu on ette nähtud nelikümmend viis küsimust, iga küsimuse jaoks kolm minutit, ehk siis üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastamiseks. kõik kolleegid ja samuti ka proua volinikukandidaat, ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda pidada kinni kõneajast, liikmes, liikmetele lubatakse üle minna kõneajast viis sekundit ja volinikukandidaadil kümme sekundit ja pärast seda lülitatakse mikrofon välja. alati me nii ebaviisakad just ei ole, aga ärgem unustagem, et meil selline võim tegelikult olemas on. ja proua volinik, te näete siin tabelis on ka kaks tärni ja seal on siis see kümnesekundiline paus kõigepealt saavad sõna fraktsioonide esindajad, tõlge on tagatud kahekümne kolmesse ametlikku keelde, nii et saate rääkida kõik oma emakeeles. ja ärge palun rääkige liiga kiiresti, sellepärast et meil on vajalik täpne tõlge. koduleheküljel kantakse kuulamist otse üle ja ühtlasi on võimalik pärast koduleheküljel vaadata ka lindistust. nüüd algab meie kuulamine. kui nüüd need tehnilised küsimused on kõik läbi võetud, proua volinikukandidaat, endine ase endine peaminister, vabandust, teil on sõna sissejuhatavaks sõnavõtuks, palun